das protokoll und die angenommenen texte der sitzung. 12. detsembri istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad olnud kas on vastuväiteid ei ole siis on käesolevaga protokoll kinnitatud õiguskomisjon